Tšehhi Vabariigi, Rumeenia, Bulgaaria ja Ungari äh, pädevad ametiasutused on mulle teada andnud, et Euroopa Parlamenti on valitud Jüri Pain, Razvan Popa, Asima Ahmedov, Ademov ja Livia Jaroka äh, alates viiendast, kolmeteistkümnendast, neljateistkümnendast ja viieteistkümnendast septembrist kaks tuhat viis, seitseteist ja nad asendavad äh, Peeter Machi, Viktor Negreskot, Maria Gabrielli ja proua Ellika Kalbeltsi. Euroopa Parlament võtab nende valituks osutumise teadmiseks ja neil on äh,